Då så, eh, välkomna. Welcome everybody. I will, I will, not, will now start the meeting and uh, eh, nii veel. alustame nüüd istungit. tere tulemast kõigile pärast suvepuhkust. nüüd alustame oma istungit. koordinaatorite kohtumine meil juba toimus. meie päevakorra teine punkt on päevakorra kinnitamine muudatusi päevakorrale ei ole välja pakutud, seega läheme kohe kolmanda päevakorrapunkti juurde, selleks on esimehe teadaanded. tahaksin tervitada uut liiget. Äh, Fernandest äh, Hispaaniast, kes on äh, teretulnud järgmine komisjoni koosolek toimub meil Strasbourgis kahekümne esimesel, ei mitte, ei mitte, mitte järgmisel korral Strasbourgis, Strasbourgil, vaid äh, üks meie järgnevatest istungitest toimub siis Strasbourgis äh, esmaspäeval kell seitse niisiis, äh, aga enne seda septembris toimub meil ka veel kohtumisi, aga oktoobris toimub meil siis üks kohtumine ka Strasbourgis. nüüd äh, natukene infot äh, koordinaatorite soovituste kohta kümnendast juulist. nii et, et kui kellelgi mingeid vastuväiteid ei ole, siis vaadake need protokollid läbi ja loeme nad kinnitatuks ja siis on meil veel kahekümne esimese, kahekümne teise novembri protokollid, üheksanda veebruari protokoll, kahekümne seitsmenda, kahekümne kaheksanda veebruari protokoll ja kahekümne esimese märtsi protokoll. kõik need protokollid tuleb meil siis kinnitada. ja nüüd oleme jõudnud siis hääletusteni, hääletusele lähevad kolm raportit ja alustame esimest hääletust mis puudutab Euroopa tööstuse taasedendamist selleks, et edendada konkurentsivõimet ja jätkusuutlikkust. küsime proua Papadokolult, kas ta soovib sõna. ei soovi, siis alustame kohe hääletust. tahaksin ka teatada, et meil on kaks liiget, sealhulgas ka mina ise, kes on unustanud maha oma hääletuskaardi. niisiis kui vaja, siis lisan need ilma kaardita hääletajad. alustame muudatusest üks. Äh, jah, proua Alba. ka mina pean vabandama, aga minul ei ole hääletuskaarti. jah, näha on, et suvevaheaeg on vahepeal olnud. nüüd alustame siis muudatusest üks, kes on poolt, palun andke märku. vastu erapooletud. ma arvan, et me peame seda kontrollima. hääletus on alanud, muudatus üks. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et me peame muudatust seitse kontrollima, hääletus on alanud.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 resolutsiooni ning ähm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on selgelt vastu võetud. suur aitäh. nüüd läheme seitsmenda päevakorrapunkti juurde, milleks on inimõiguste olukord Saheli piirkonnas ning alustame kompromissist üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kolmteist ja siin on osade kaupa hääletus kolmes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime teist osa, hääletus on alanud, niisiis muudatusettepaneku teine osa. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist on tagasi võetud, kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime muudatust seitseteist. hääletus on alanud ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud ühe häälega see tähendab, et kaheksateist langeb ära ja nüüd hääletame üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend osade kaupa, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kakskümmend seitse, kes on poolt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 vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peame neljakümmend ühte kontrollima, et asi kindel oleks, niisiis hääletus on alanud. nüüd on hääletus lõppenud. see on vastu võetud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 ja see on vastu võetud. ja nüüd läheme siis edasi kaheksanda päevakorrapunkti juurde, Euroopa Liidu üldeelarve rahandusaastaks kaks tuhat neliteist, kõik osad. ma tean, et raportööri pole kohal, aga kas keegi teine soovib sõna võtta raportööri nimel? ei siis alustame hääletust ning alustame hääletust muudatusega kuus, kaks, neli, null, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kaks, null, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kuus, kaks, null, kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kaks, üks, üheksa poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et me peame kontrollima seda. kuus, kaks, üks, üheksa, kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud see on vastu võetud. nüüd äh, kuus, kaks, üks, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kaks, neli, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kaks, neli, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kaks, üks, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuu, kontrollime kuus, kaks, üks, seitset, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. kuus, kaks, null, kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kaks, neli, neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kaks, viis, kaks, poolt vastu erapooletud, vastu võetud, kuus, kaks, kaks, kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus, kaks, null, üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus, kaks, üks, null poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus, kaks, kaks, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, järgmine lehekülg kuus, kaks, kaks, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus, kaks, kaks, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud see tähendab, et kuus, kaks, kolm, üks ja kuus, kaks, üks, kaks langevad ära, niisiis nüüd kuus, kaks, üks, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nüüd kuus, kaks, üks, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kaks, kolm, viis, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, kaks, viis, null poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kuus, kaks, viis, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Last... ja viimane suuline muudatusettepanek. kas kellelgi on vastuväiteid sellele suulisele muudatusettepanekule? see puudutab kuus, kaks, viis, kolme. ei ole vastuväiteid, siis hääletame. niisiis hääletame suulist muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja äh, lõpphääletust ei ole seega oleme lõpetanud hääletuse, suur aitäh teile. Okej, då går jag niisiis, äh, esimees jätkab nüüd rootsi keeles. hääletamise oleme sellega lõpetanud ja jätkame oma äh, ülejäänud päevakorraga läheme punkti üheksa juurde, puuetega naised ning äh, kõigepealt annan sõna proua Bertmanile, kes on raportöör. suur tänu mulle sõna andmast tahaksin omalt poolt öelda, et meil on sada äh, üheksakümmend kuus muudatusettepanekut tehtud ning ma arvan, et äh, kõik kõiki äh, kolleegidest peaks tänama nende suurepärase panuse ja töö eest, mida nad on sellesse protsessi pühendanud. me oleme püüdnud loomulikult leida nende muudatusettepanekute baasil kompromissettepanekuid ja ma arvan, et meil on võimalik leida häid kompromisse ma ütleksin, et muudatusettepanekud on olnud väga kasulikud, mõningad neist on olnud väga äh, pikad, aga need on siiski olnud pigem erandlikud ja mitmed muudatusettepanekud äh, tegelikult ka äh, kajastavad juba eelnevalt tehtud ettepanekute ideid, aga lõppkokkuvõttes äh, tahan ma öelda, et me püüame teha endast kõik, mis oleneb mis võimalik selleks, et häid kompromisse leida ning variraportööridele annan ma õigeaegselt eh, teada, püüame saada nende nõusoleku ning eh, siis püüame ka selle raporti panna hääletusele niipea kui võimalik. ma arvan, et ma peaksin teile ka teada andma, et üks muudatusettepanek, mis on muudatusettepanek number üks, ma tahaksin eh, kõigile teada anda, et kui see muudatusettepanek number üks vastu võetakse, siis kogu protsess lükkub edasi. me peaksime taas esitama eh, jällegi selle raporti eh, uue pealkirja all ning me tegelikult ka lõppkokkuvõttes ei teaks, et eh, milli-, millal see raport täiskoguni võiks jõuda. ma arvan, et edasilükkamine edasilükkamise pärast mulle tundub vähemalt, et äh, vähemalt selle tagasiside põhjal, mida ma olen siiani saanud, äh, näib mulle, härra esimees, et tegemist on väga olulise raportiga, väga paljud kolleegid on väga palju panustanud sellesse töösse, on pannud oma ideed ja koostöö kaalule ja ma arvan, et me ei peaks seda protsessi viivitama pikemalt. tahtsin seda lihtsalt öelda selleks, et äh, teie kõikide tähelepanu sellele küsimusele juhtida ja ootan teie kommentaare ja märkusi Mrs Papadopoulou, please. proua Papadopoulou, palun. härra esimees äh, olen äh, sotsialistide demokraatide nimel variraportööriks, äh, tunnustan raportööri sellepärast, et see raportöör, raport kajastab väga erinevaid puudega inimeste ja naiste probleeme, sealhulgas pereprobleemid, vägivald äh,, Äh, kuritarvitamine ja nii edasi, mille pärast need naised, äh, mille all need naised kannatavad just oma puude tõttu. Äh, puudega naisi diskrimineeritakse nii naistena kui ka puudega inimestena ja ma arvan, et sada kaheksakümmend kuus muudatusettepanekut püüavad saavutada seda, et raportit parendataks ning need muudatusettepanekud tegelikult suunavad äh, ideed ühes suunas, kuidas ebavõrdsust äh, vähendada, kuidas aidata puudega naisi jõuda võimalikult tavapärase eluni, kuidas äh, saaksid nad kasutada maksimaalselt oma kodanikuõigusi ja toimida ühiskonna täieõigusliku liikmena ma olen nõus seda, sellega, mis proua Vertmann just ütles, et tõepoolest oleks problemaatiline, kui me selle raporti pealkirja muudame, sellepärast et praegusel kujul on minu arust täiesti mõistlik see pealkiri ning me ei tohiks kindlasti nimemuutuse tõttu aega kaotada. me peaksime omalt poolt kõik fraktsioonid panustama, et saada kokku hea raport ning äh, mida rutem me hääletamiseni jõuame, seda parem. aitäh. Mrs Frega. proua Frega Sorry, Mrs Faragot. Thank you very much eh,. Soy la del... ma olen Rahvapartei variraportöör ja kõigepealt sooviksin tänada raportööri, tegu on väga vajaliku raportiga. lisaks sellele on ta sisuliselt väga hästi tehtud. rahvapartei esitas eh, nelikümmend umbes muudatusettepanekuid me sooviksime nende abil pisut sügavamalt käsitleda kõiki neid teemasid, mis puudutavad puuetega naisi, eriti puudutab see ligipääsetavuse küsimust. ning äh, praegusel hetkel võetakse, arutatakse äh, komisjonis just vastavasisulist küsimust ja see äh, ei puuduta mitte ainult na-, puuetega naiste küsimust, vaid see puudutab näiteks kõiki haridust, digitaalküsimusi, transpordiküsimusi kõikides eluvaldkondades. ning äh, meie nõuame oma muudatusettepanekus, et ligipääsetavus ei oleks täielik, see ei puuduta mitte ainult arhitektuurilisi aspekte, vaid see puudutaks kõiki aspekte naise elus, haridus, et haridus oleks kaasav, see puudutab tervishoiuküsimusi kõikides eluvaldkondades samuti võeti komisjonis vastu direktiiv digitaalküsimustes, me elame praegusel hetkel ju eh, sellisel eh, aja, eh, sellisel perioodil, kus ligipääs digimaailmale on olulise tähtsusega, eriti just ligipääs internetile see tähendab seda, et äh, peaks mõtlema mitte ainult, äh, mitte ainult äh, nägemispuudega või siis anatoomiliste puuetega inimeste peale, vaid peaks mõtlema ka vaimse puuetega inimeste peale, näiteks Downi sündroomi, Downi sündroomi käes kannatavatele inimesikutele. peaksime mõtlema samuti ka sanitaaraspektide üle et äh, elutasandit äh, parandada äh, puuetega naistel. me peaksime mõtlema selle peale, kuidas puuetega naisi paremini kaasata. me peaksime mõtlema ka näiteks selle peale, kuidas äh, oleks võimalik, ähm, kuidas, äh, me arvame, et ei peaks andma äh, rasedusvastaseid vahendeid naistele, puudega naistele ilma nende nõusolekuta, sest see puudutab inimõiguste küsimust. samuti pea-, me öö, puudutasime tööturu küsimust praegusel hetkel, ei ole me jõudnud kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia tasanditele ja kui me rohkem ei tee, siis me nende nõudmisteni ei jõuagi. ja see puudutab just nimelt puuetega naiste kaasamist ähm, tööturule. me saa-, kõige parem oleks just nimelt rakendada ÜRO resolutsiooni, mis puudutab töökohtade loomist puuetega naistele, kus neil oleks võimalik ligi pääseda praegusel hetkel ehm, eh, praegusel hetkel paljud tööandjad ei soovi, ehm, soovi vajalikke muutusi kohaldada, see on diskrimineerimine. ning eh, samuti peaks eh, riigid ja valitsused võtma arvesse naiste, puuetega naiste ja tüdrukute tüs, küsimusi kõigis oma tegevustes Ehm, ning et me saaksime adekvaatset informatsiooni selle kohta, milline on praegusel hetkel puuetega naiste olukord nii ehm, liikmesriikide tööturul kui ka Euroopa Liidus. valitsused peaksid üritama koondada informatsiooni e, selles küsimuses ning e, lõpuks veel e, kõik see, mis puudutab vägivalda leiame, et äh, puuetega naiste puhul on äh, vägivalla küsimus äh, eriti eriti tõsine, me peame mõtlema, kuidas võidelda igasuguse naistevastase vägivalla, eriti just puuetega naistevastase vägivalla vastu. Eh, obrigada. Eh, nós também temos suur tänu. Um acordo geral em relação à base uh, da proposta de. meil on samuti üldised kokkulepped olemas uh, selle raporti kohta me oleme mõningad muudatused välja pakkunud. Nende eesmärgiks oli esile tõsta just milliste, millise diskrimineerimise ohvriks langevad puuetega naised. ja seda mitte ainult äh, sellepärast, et nad on naised või sellepärast, et äh, neil on puue mm see puudutab eriti just neid naisi nimelt, kes elavad äh, riikides, äh, kus investeeritakse vähe puuetega naiste aitamiseks. Äh, neil, neil puuetega naistel peab olema, peavad olema võrdsed võimalused eneseteostuseks. ja see ei tohi sõltuda ainult sellest, millised majanduslikud võimalused on nende perekondadel seega on väga oluline keskenduda just avalikule teenusele. ma ei hakka teile ette lugema kõiki muudatusettepanekuid, kuid äh, tervishoiusüsteem, samuti näiteks äh, puuetega naiste äh, seksuaaltervis, spetsialiseerunud arstid, samuti toetus, eriline toetus ja jälgimine raseduse sünnituse ajal et ning laste eh, eri, eraldi jälgimine ja toetamine, samuti tuleks tähelepanu pöörata vaimse puuete, vaimsete puuetega naiste aitamisele. praegused kärped eh, riigieelarves, eh, kokkuvõttes ei saa öelda ju, et et et tegu oleks kuludega, sest äh, tegu on inimeste aitamisega. ühesõnaga, tulles tagasi nüüd selle juurde, et ähm, praegusel hetkel seoses sotsiaalse toetuse vähenemisega ja koolituse vähenemisega on ähm, on äh, puuetega naiste olukord läinud palju raskemaks. kokkuvõttes äh, võib öelda seda, et puuetega naiste neil on raskem tööd saada, sellepärast et näiteks riigisektoris on töökohti vähenenud see tähendab seda, et puuetega naistel on väiksem ligipääs üldse tööturule. samuti koolituse, koolituste kokkutõmbamine, samuti see samuti halvendab puuetega naiste mm, olukorda. me peame seda suundumust muutma praegusel hetkel meie poliitika ei ole sugugi kaasav. vastupidi, tegu on sotsiaalse hülgamisega. samuti leiame, et rõhk tuleb asetada ka sellele, kuidas äh, nende naiste omi võimeid äh, toetada ja arendada, et äh, nad saaks omapoolse panuse osutuda. sellele tuleks rohkem rõhuda, samuti ka pereküsimustele. samuti peaks puuetega naistel võimalik olema jääda elama oma perekonna juurde, sest pere, oma perekonna juures on alati parem kui äh, kuskil institutsioonis viibida või hooldekodus. ja see tähendab ju samuti kulusid. samuti veel üks aspekt, äh, mis meie meelest on oluline. vaesuse suurenedes äh, kasvab ka puuetega naiste seksuaalne ärakasutamine. tegu on dramaatilise äh, traagilise küsimusega, sellele peab tähelepanu pöörama okay,. Tuo... suur tänu. ja annaksin nüüd sõna Euroopa Komisjoni esindajale. Thank you very much um.... suur tänu tahaksime tänada veel kord raportööri ning kõigi austatud parlamendiliikmeid muudatusettepanekute eest. nagu varem öelnud äh,, naiste ja meeste vaheline võrdsus ning mittediskrimineerimise põhimõtted on Euroopa Liidu strateegia kaks tuhat kümme, kaks tuhat kakskümmend alustaladeks ning äh, soolise võrdõiguslikkuse äh, dimensioon on selle strateegia kõikides äh, valdkondades olemas ning samuti on mittediskrimineerimise põhimõte puudega inimeste puhul ka naiste ja meeste vahelise võrguõiguslikkuse strateegia osa seal nimetatakse eraldi majanduslikke, majanduslikku sõltumatust ning äh, puudega naiste, naisi selles valguses. ka komisjoni raport, mis tegeleb Euroopa Liidu äh, puudega strateegia rakendamisse, avaldatakse käesoleva aasta äh, lõpus ning naistevastase vägivalla suhtes, eriti mis puudega naisi puudutab, siis me tahame öelda, et puudega naisi mainitakse eraldi siin Äh, riskigrupina ning äh, meie ettepanek, äh, mis märtsis kaks tuhat kolmteist avaldati, oli panna kokku strateegia puudega naiste vägi, vastase vägivalla vähendamisele ning oktoobrini kaks tuhat kolmteist saab siin projekti ettepanekuid teha. sealhulgas oleme keskendunud eriti suure mm, haavatavusgrupile ehk puudega naistele kodanikuühiskonnaga koostöös on võimalik ka inimeste teadmust nendes küsimustes tõsta. suur tänu! suur tänu! ja annaksin nüüd sõna jällegi proua raportöörile eh, kokkuvõtteks. ma tahaksin eh, veel kord äh, kõikide muudatusepanekute ning sõnavõttude eest teid äh, südamlikult tänada ja nagu öeldud, äh, tahaksime me võimalikult kiiresti edasi liikuda. Äh, paneme kokku kompromissettepanekud ning e-kirja teel anname teile ka nendest ettepanekutest teada, aitäh! suur tänu! ja edasi tahaksin rääkida ajakavast. komisjonis toimub hääletamine kolmandal oktoobril ning täiskogule läheme novembris kaks tuhat kolmteist ja me jõuamegi siis selle päevakorrapunktiga lõpule ning läheme edasi kümnenda päevakorrapunktiga, mis on seksuaal- ja reproduktiivtervis ning sellega seonduvad õigused ja proua Estrela, palun. suur tänu, proua härra esimees ma tahaksin alustada sellest, et ma tahaksin tänada kõiki kolleege nende panuse eest ja eriti muudatusettepanekute eest. Neid on kokku kakssada seitseteist. ja ma arvan, et see viitab väga selgelt sellele, kui oluline on käesolev teema. kahesaja seitsmeteistkümnendast muudatusettepanekust on enamik sellised, millega ma olen päri ma tahaksin äh, siin välja tuua erinevate kolleegide silmapaistvad panused. väga paljudest eh, fraktsioonidest proua Garcia Perez, eh, proua Intvelt ja teised. proua Cornelissen, härra Gustavson ja proua Suber teiste hulgas. nii et eh, suur tänu kolleegidele nende muudatusettepanekute eest ma arvan, et nende muudatusettepanekud on aidanud kaasa sellele, et äh, minu raporti sisu oleks parem. Äh, ometigi on ka mõningaid muudatusettepanekuid, millega ma ei saa olla nõus. seda sellepärast, et põhimõtteliselt on need muudatusettepanekud vastuolus äh, kehtivate põhimõtetega ning ka rahvusvaheliste konventsioonidega, mis, millega on enamik liikmesriike olnud päri ja liitunud. ma pean siin silmas seda, et seksuaal- ja reproduktiivtervis on kindlasti teema, mida peaks vaatama inimõiguste prisma läbi, aga see on kindlasti ka üks võimalikest meetmetest, millega soolist võrdõiguslikkust tagada. mõningad muudatusettepanekud teevad tegelikult äh, vähikäiku võrreldes praegu kehtiva seadusandlusega, eriti just abordi teemadel. kakskümmend liikmesriiki on täna, kus äh, abort on legaalne, Ühendkuningriik, Soome ja Küpros lubavad täna äh, abordipiirangute paindlikku äh, tõlgendust ning äh, Luksemburgi ja Poola seadusandlusel on äh, sellised tõlgendused kitsamad ning Maltal on keelatud abort ilma igasuguste eranditeta. nüüd nendes riikides, kes on seadusandlikult piiranud abordi temaatika, Nendes liikmesriikides olukord on selline, et naised liiguvad lihtsalt teistesse liikmesriikidesse eh, selleks, et eh, seal aborti teha. nii et eh, need keelud, mis liikmesriikides paigas on, mõjutavad eriti just majanduslikult nõrgema taustaga naisi naisi, kellel on nõrgem haridustaust ning naisi, kes ei saa lihtsalt liikuda ühest liikmesriigist teise Euroopa Liidu sees. selleks, et äh, aborti teha, kui nad seda tahaksid. Äh, nõrgema haridustaustaga ning vähem teadlikud naised äh, seetõttu jäävad sellistest võimalustest ilma ja see olukord Brexit äh, viib selleni, et Euroopa Liidu sees ebavõrdsus tegelikult suureneb. Äh, ma tahaksin äh, teile meenutada, et Maailma Tervishoiuorganisatsiooni järgi on ohutute abortide kulud kümnendik sellest, mis tuleks maksta tervishoiukuludeks juhul, kui abort ei ole sooritatud ohutul moel aga siin loomulikult ei arvestata üldse mitte psühholoogilisi aspekte või inimõiguse aspekte, lihtsalt puhtalt rahaline kulu on siin arvestatud. samuti on kolleegid teinud teisi muudatusettepanekuid, mis on oma sisult üsna sarnased ning näib, et need muudatusettepanekud on ette söödetud äh, lobi äh, tegijate poolt ning äh, neid on esitatud. mõningad neist tekib küsimus, milline Äh, ligipääs on äh, seksuaalharidusele äh, nii teismelistel kui lastel. seksuaalharidus peaks kindlasti arvesse võtma konkreetsete laste vanust ning õigus seksuaalharidusele peab olema. siis on tehtud veel muudatusettepanekuid mille äh, sisu muudab äh, seksuaal- ja reproduktiivtervise äh, õigusi. ma arvan, et siin ei peaks me mitte lubama teistsugust sõnastust, samuti ei saa ma olla muudatusettepanekutega päri, mis seavad küsimärgi alla seksuaal- ja reproduktiivtervise õiguseid liikmesriikides liikmesriigid äh, on äh, pannud äh, oma õla alla selleks, et aastatuhande arengueesmärke täita, eriti viiendat eesmärki. Nad on võtnud kõikehõlmava lähenemise seksuaal- ja reproduktiivtervisele, sealhulgas naiste ja laste tervisele, sünnieelne tervishoid, rasedum-, rasestumisvastased vahendid, ning äh, erinevad äh, sünnitusega seotud küsimused ning ka seksuaalsel teel levivad haigused on siin kaetud. ma arvan, et äh, meil on päris hea alus olemas selleks, et kompromissettepanekuteni jõuda. variraportorite koosolek on planeeritud kolmapäevaks ning ma arvan, et see on ka väga hea võimalus, et me saaksime kõik üheskoos maha istuda ning mõelda välja kompromisslahendused. mis saaksid ka laiapõhjalise toetuse osaliseks äh, selle raporti puhul. mina raportöörina teen kõik endast oleneva selleks, et tööst-, töötada nende inimestega koos, kes tahaksid kompromisse leida ja loodetavasti saame me kokku panna hea raportöö, mis võetakse enamusega vastu nii siin komisjonis kui ka täiskogul, aitäh! suur tänu! kõigepealt annan sõna proua Gabrielile. suur tänu, ma sooviksin öelda, et et äh, need küsimused äh, on äh, olnud päevakorral väga paljudes raportites, samas ei ole just tihti juhtunud, et terve raport oleks selle küsimusega tegelenud. ma tänan proua Estrelat, et ta seda keerulist küsimust arutas, ma tänan, et ta on valmis olnud dialoogi vaimus oma tööd tegema. sooviksin keskenduda sellele osale, mis äh, on juba enne siin kõne alla tulnud, see puudutab siis minu panust. me soovisime keskenduda noortele ja eriti ka vajadusele lõimida seksuaalkasvatus äh, keskhariduse äh, lahutamatuks osaks. see on väga oluline praegusel ajal, kus on vaba ligipääs äh, äh, internetile, äh, kus on võimalik vägivaldseid, alandavaid, alandava sisuga videoid näha. me peame nende eest kaitsma oma noori ja peame eriti just vanematele selgeks tegema, et nemad on vastutavad selle eest, millise Eh, pagasi nende lapsed eh, kaasa saavad. me peame teavitama eh, lapsevanemaid ja täiskasvanuid, sest nemad on vastutavad selle eest, et noored teaksid, kui negatiivse mõjuga on pornograafia noortele, samuti peavad nad suutma selgeks teha selle, kui ohustatud on noored seksuaalselt edasikanduvatest haigustest. on äh, selge, et terviseküsimused on liikmesriikide pädevustes, kuid peaksime vähemalt üles kutsuma liikmesriike, et nad äh, üritaks äh, pisut äh, tasakaalustada oma poliitikat ähm, seksuaalkasvatuse ja seksuaaltervise küsimustes. ning ma sooviksin pöörata tähelepanu ka vastsündinute ja sünnitajate äh, tervisele, me peame tähelepanelikult jälgima eh, sünnitajate suremust sünnitusel, see on endiselt murekohaks mõnedes liikmesriikides ja samuti on toimunud tagasilangusi mõningates liikmesriikides eh, võrreldes möödunud kümnenditel toimunud esu, edusammudega. me üritame lühendada, eh, vähendada, lühendada Ähm, lühendada ema lapse viibimist haiglas ning samuti muuta vähem sekkuvaks sünnitusabi, me peame nende küsimustega veel edasigi tegelema. igatahes tänan raportööri ja teisi variraportööre, leian, et me oleme suutnud jõuda kompromissini ning esitada tasakaalustatud raport, mis on positiivse sisuga kodanike jaoks, mitte ainult naiste jaoks, ka meeste jaoks mitte ainult noorte jaoks, vaid kõigi nende jaoks, kes selle küsimusega seotud on. suur tänu! suur tänu! mina kannan ennast ka nüüd kõnelejate nimekirja, sest olen selle raporti variraportöör ning äh, alun-, alustaksin ühe väga olulise teemaga. teame, et äh, neist küsimustest räägitakse äh, globaalselt väga harva, me mainime seda tihti oma raportites, kuid eraldi teemana on seda väga harva, põhiteemana on seda väga harva käsitletud ma tahaksin öelda, et teie lähenemine on väga hästi ähm,, äh, väga hästi, head käsitlemist leidnud. siin on teatud äh, piirangud, äh, on teatud märgid, millest ei saa mööda vaadata ning see muidu seab oma piirid ka raportile, sellel teemal võiks lõputult rääkida, kuid samuti äh, kuid samuti pole seda lihtsalt mahu pärast võimalik teha. teema valik ja tähtsus on äh, äärmiselt suur. näen ka seda, et väga paljud soovivad äh, äh, selget seisukohavõttu. meie leiame, et see puudutab naise põhiõigusi, naise õigust oma kehale. leiame, et on väga suur enamus neid, kes teie poolset lähenemist toetavad. ma olen sügavalt veendunud, et me võime eh, väga edukalt edasi liikuda teie raporti abil, teie lähenemine on suurepärane. arvan, et on kindlasti võimalik jõuda kompromissini ning et lõpptulemuseks on väga hea tulemus. suur tänu teile, proua Estrela, suur tänu kõigile teistele teie heade ettepanekute eest. nii, nüüd selle järel annan sõna komisjonile. tavaliselt anname komisjonist ühele esindajale sõna, kuid komisjon palus siin võimalust sõna võtta ning neid on siin kohal üsnagi mitu ah ei, te vahet, muutsite oma arvamust. enam ei ole, enam ei soovi enamus sõna võtta. kui te soovite rohkem sõna võtta, siis te võite seda teha. annan nüüd komisjoni esindajale sõna. suur tänu, komisjon ei ähm, ole veel oma lõppseisukohta kokku pannud, äh, nii et äh, me vabandame selle pärast. me ei saa kahjuks praeguses faasis veel äh, sõna võtta. okei okay,, äh, äh, selge, suur tänu teile siis annaksin uuesti sõna proua Estrelale. suur tänu teile. sooviksin tänada härra Gustavsonile ja proua Gabrielile nende sõbraliku suhtumise eest. ning veel kord sooviksin rõhutada et minu jaoks on tegu väga olulise huvitava teemaga, samuti soovin leida äh, lahendusi, mis oleks kõigile sobivad, mis äh, hiljem võiksid saada ka äh, meie komisjonis enamuse saadikute toetuse ning et hiljem saaks ka täiskogul enamuse toetuse. ma olen täiesti nõus sellega, mida te siin rääkisite oma esialgses sõnavõtus ma ka viitasin teie nimedele. ma leian, et te esitasite eh, selliseid eh, muudatusettepanekuid, mis ainult rikastavad ja parandavad ka minu raportit. leian, et kuna on esitatud huvitavaid muudatusettepanekuid kõikide fraktsioonide poolt, siis äh, leian, et äh, on ähm, head tingimused selleks, et lõpptulemus oleks hea. sooviksin veel lisada komisjonile ühe märkuse. sooviksin öelda, et leian, et on väga kahetsusväärne, et Euroopa Komisjonil ei ole olnud veel aega äh, paika panna selle teemaga tegelevad vastutavad isikud ja et äh, neil ei ole praegu selle keerulise poleemilise teema kohta midagi öelda. see on ju väga tähtis küsimus, mida me arutame. loodan, et komisjon suudab võimalikult kiiresti selle olukorra lahendada ja et äh, me saame käivitada dialoogi Euroopa Komisjoniga võimalikult kiiresti. leian, et äh, komisjon peab erikomisjonide äh, töös osalema sellistes äh, küsimustes. enamasti see nii on ning seetõttu ületab see äh, praegune olukord mind eriti, kuna nagu ma ütlesin, tegu on ju väga tähtsa küsimusega. ei saa kõrvale vaadata ka sellest, et tegu on väga äh, Eh, väga tundliku küsimusega, kuid see peaks olema veel üks põhjus, miks eh, komisjon peaks sellega eh, eriti sügavuti tegelema ja oma arvamuse meile esitama. nagu ma ütlesin, kolmapäeval toimub variraportööride kohtumine. ma loodan, et sellel koosolekul jõuame huvitavate, põhjapanevate järeldusteni mis äh, meile kõigile sobivad on. sooviksin ühtlasi öelda neile variraportööridele, kes sellel kohtumisel ei äh, saa osaleda, et äh, nad astuks kontakti minuga, et me kahepoolselt saaksime parimate kokkulepeteni jõuda. aitäh! suur tänu! nüüd äh, ajakava on järgmine. me äh, hääletame siin kaheksateistkümnendal septembril ning arutame küsimust täiskogul oktoobris, teisel täiskogul. mulle teeb kohutavalt hea meelt, et äh, me saame Strasbourgi minna tervelt kaks korda oktoobris. nii, ja nüüd lähme päevakorrapunkti üksteist juurde Vi är i den eh, lite udda situationen att vi praegune olukord on pisut kummaline ausalt öeldes. meil ei ole järgmise äh, küsimuse äh, arutamiseks raportööri ega tema asendajat ja ülejärgmise ning üleülejärgmise päevakorrapunkti raportöörid pole samuti kohal ma, ainus, mis ma suudan teile välja pakkuda, on see, et äh, me teeme nüüd viieteistminutilise pausi, hingetõmbeaega, nii et kell seitseteist null null jätkame. Ja, okej. Okay. Då så återupptar vi förhandlingarna och utskottsmötet nu här. Men, eh... Ma eh, jätkame siis oma tööd. Kell on juba viis õhtul. Läheme päevakorrapunkti üksteist juurde. ning see puudutab rahvusvahelise kogukonna jõupingutusi Lõuna-Sudaani arengu ja riigi ülesehitamise nimel raporti koostaja on proua Andrea Tšeskova. ta ei ole kahjuks täna siin. kuid siin on proua Kortšub, kes äh, meile esitab äh, kogu vajaliku informatsiooni. All... aitäh Äh, kõigepealt ma tahaksin vabandada oma kolleegi äh, Andrea Tseskova nimel, kes täna kahjuks siin ei saa olla, aga ta on teid sellest juba teavitanud. Ähm, ta ei saa siin olla täna perekondlikel põhjustel, kool algab ja nõnda edasi. nii et, et loodetavasti saate temast aru ta palus, äh, et ma teeksin väga lühikese sissejuhatuse ja see on tõesti väga lühikene sissejuhatus aga ta tahaksis juhtida tähelepanu kolmele valdkonnale, mis on tema arvamusega seotud ja teengi siis nüüd seda tema nimel. kõigepealt äh, emade tervis äh,, teine valdkond puudutab äh, sunniviisilisi ja varajasi abielusid ning äh, perevägivalda ning kolmas on juurdepääs HIV-testidele ja tervishoiuteenustele Eh, esimees eh, Lõuna-Sudaani eh, emade hulgas on suremus maailmas kõige suurem. ja see loomulikult peaks meid kõiki juba vägagi muretsema panema. lapse sünnitamine Lõuna-Sudaanis ei ole enamikel juhtudel selline õnnelik sündmus, nagu see peaks olema Äh, tihtipeale äh, käivad sünnitusega kaasas tõsised vigastused äh, ja isegi väga suur emade ja laste suremus, tihti surevad mõlemad. ning sellele tahtis minu kolleeg eriti tähelepanu juhtida oma arvamuses ja seda ta ka tegi varased ja sunniviilised abielud ning perevägivald on samuti teemad, mis on omavahel väga tihedalt seotud ning tegemist on siis küsimustega, mida siin komisjonis tihtipeale arutatakse. raportöör soovib, et need äh, küsimused leiaksid käsitlemist ka tema arvamuses ning äh, oleks vaja saata tugev sõnum äh, Lõuna-Sudaani võimudele Äh, sõnum, et meie siin Euroopa Liidus äh, mõistame väga tugevalt hukka äh, selle sellise vägivalla sallimise, naistevastase vägivalla sallimise ja eriti vägivalla siis selliste naiste vastu, kes on abi, sunniviisiliselt abiellunud, minu arvates on äh, selline käitumine äh, vastuvõetamatu enamikele inimestele ja see, mis Lõuna-Sudaanis selles vallas toimub, on tõesti lubamatu ja sellele tuleks tähelepanu juhtida ja seda rõhutada. samuti soovib raportöör rõhutada, kuivõrd oluline on äh, HIV-testid ja AIDSi vastane ravi. Äh, ta viitab nii profülaktilisele ravile kui ka siis päris ravile on täiesti selge, et äh, Lõuna-Sudaanis selles valdkonnas on mõningaid edusamme tehtud ning neid edusamme loomulikult tuleb tervitada, aga samuti on selge, et äh, veel on väga palju vaja ära teha, enne kui naistel on juurdepääs kvaliteetsetele tervishoiuteenustele, mida nad selle haiguse puhul vajavad. raportöör soovis, et ma juhiksin tähelepanu ka sellele, et kõik kolleegid äh, võiksid esitada oma märkusi ja kommentaare ning äh, raportöör on valmis neid ettepanekuid arvesse võtma ning raportöör äh, ootab koostööd kolleegidega siis selles komisjonis, töötades siis muudatusettepanekute kallal, aitäh! aitäh! ja nüüd annan sõna teistele sõnasoovijatele ka mina ise sooviksin sellel teemal sõna võtta, sest mina olen variraportöör. nagu te juba ütlesite, proua Tšeskova ise ei saa siin kohal olla, aga variraportöörina tahaksin ma teda tänada äh, selle arvamuse eelnõu eest ma arvan, et äh, selles arvamuses on terve rida olulisi punkte, siin kõneldakse vägivallast, äh, mis on suunatud naiste vastu, samuti äh, varastest abieludest. nagu te ütlesite ei peaks me hukka mõistma mitte ainult igasuguse vägivalla naiste vastu, vaid iseäranis peaksime pöörama tähelepanu sellele, mis toimub äh, Lõuna-Sudaanis, naiste suguelundite moonutamine, sunniviisilised abielud. raportöör kõneleb sellest, kuivõrd oluline on kaitsta seksuaal- ja reproduktiivõigusi ma arvan, et äh, sellele aspektile keskendumine aitaks parandada kogu ühiskonna heaolu. seksuaal- ja reproduktiivõigused on vahend, mis võimaldab parandada äh, ühiskonna heaolu ning võidelda ka vaesusega. nii et, et ma arvan, et meil on tõesti valmimas väga hea arvamus, nii et, et tahaksin veel kord proua Tšeskovat tänada Äh, tahaksin teada, kas keegi komisjonist soovib sõna võtta. Äh, suur aitäh Eh, tahaksin teid tänada selle raporti eelnõu eest, mis räägib sugudevahelisest võrdlusest ning naiste olukorrast Lõuna-Sudaanist. tegemist on siis eh, Euroopa inimõiguste algatuste ohaga. me eh, rahastame siis kahte projekti Lõuna-Sudaanis. üks on suunatud naistevastase vägivalla kõrvaldamisele, andes neile siis rohkem õigusi ja juurde ja teine Äh, on siis suunatud edendamaks demokraatlikku protsessi läbi hariduse ja naiste kaasamise. lisaks sellele äh, me oleme juunis tulnud välja kahele ettepanekuga, mis puudutavad nii sugudevahelist võrdsust äh, ning meie delegatsioon Lõuna-Sudaanis on veel suhteliselt noor ja loodetavasti tuleme välja uute ettepanekutega tulevikus. tahaksin samuti meelde tuletada, et meie leeme, leiame, sugudevaheline võrdsus on väga oluline ning me oleme välja töötanud erinevaid vahendeid, eh, mis eh, võidaksid, mida võiks siis kasutada selleks, et edendada näiteks õigusringi ja muud. meil on terve rida demokraatlik eh, te,, temaatilisi vahendeid. me oleme välja töötanud ka sellise kontaktpunkti võrgustiku oma delegatsioonis. niisiis, aitäh aitäh komisjonile. keegi rohkem selles küsimuses sõna ei ole soovinud. niisiis, kas härra Köökhopp soovib veel sõna saada? ei, tahaksin veel kord lihtsalt rõhutada, et minu arvates on tegemist teemaga, mis on äärmiselt oluline. täna pärastlõunal on siin suhteliselt vähe inimesi kohal aga ma tõesti tahaksin ähm, rõhutada veel kord, et proua Tšeskova ootab teiepoolset panust. ja ma loodan, et need, kes täna siin kohal olid, vähemalt on nüüd probleemist teadlikud ja annavad oma panuse, aitäh. aitäh. hästi, ajakava selle arvamuse osas on siis järgmine. muudatusesitute ettepanek ettepaneku esi-, tuleb esitada viiendaks septembriks kella kaheteistkümneks, me hääletame seda ettepanekut kolmandal oktoobril ning arengukomisjon are-, hääletab viiendal novembril. nüüd läheme kaheteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, selleks on e-tervise tegevuskava kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kakskümmend, innovaatiline tervishoid kahekümne esimeseks sajandiks ja nüüd annan sõna siis äh, proua Ronsulile, kes on raportöör. aitäh. nagu te juba ütlesite, tegemist on arvamusega, äh, mille koostame Keskkonnakomisjoni jaoks, Keskkonnakomisjon on siin juhtkomisjon. kui me räägime info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, äh, siis selle tehnoloogia Äh, korrektne rakendamine tervishoiu vallas parandab äh, tervishoiuteenuste osutamist, äh, keskmist eluiga ja nõnda edasi. esimene e-tervise tegevuskava võeti vastu kahe tuhande neljandal aastal ning sellest ajast alates on komisjon vast-, vastu võtnud mitmeid algatusi edendamaks e-tervishoidu kogu Euroopas. viimastel aastatel on liikmesriigid üles näidanud suurendatud huvi äh, selle teema vastu, osaledes äh, suurtes pilootprojektides. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal äh, võeti vastu direktiiv, mis käsitleb patsientide piiriüleseid õigusi Äh, selle direktiivi artiklist neliteist mainitakse e-tervise võrgustikku ja see on kindlasti samm edasi selles valdkonnas. meie eesmärk on hoolitseda selle eest, et selle kõigega käib kaasas rohkem majanduslikke ja sotsiaalseid hüvesid, ent vaatamata nendele edusammudele on veel ka terve rida komistuskive, äh, mis ei lase meil siis äh, e-tervishoiust suuremat kasu saada, kasu kodanikele, tervishoiutöötajatele, patsientidele ning samuti äh, kohalikele ja regionaalsetele tervishoiuteenuste pakkujatele e-tervishoid saab äh, tõesti pakkuda inimestele personaliseeritud tervishoiuteenuseid äh, ja need teenused on kahtlemata palju tõhusamad. see tähendab seda, et inimesed kulutavad vähem aega haiglates ja niimoodi on võimalik samuti vähendada kulusid, aga nagu ma ütlesin e, e-tervishoiu teel on mitmeid takistusi, näiteks äh, info ja usalduse puudus nii patsientide, kodanike kui ka tervishoiutöötajate hulgas, siis äh, Äh, piiratud äh, kulude äh, ja tulude poole, hüved kulude ja tulude poole pealt, reeglite ja läbipaistvuse puulsus, mis puudutab näiteks andme, andmete kogumist ning ka kogu selle süsteemi suured käivitamiskulud. aga hüvesid on ka palju, neid äh, pooltargumente on samuti palju ning need on kõik kirjas e-tervishoiu tegevuskavas aastast kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat kakskümmend. selle tegevuskava eesmärk on äh, siis lahendada mitmeid suuri väljakutseid, mis meie ees tulevikus seisavad. me tahame parandada krooniliste haiguste ravi, äh, parandada profülaktikat ning äh, tervise edendamist Äh, samuti tahaksime parandada tervishoiuteenuste jätkusuutlikkust, ähm, edendada innovatsiooni ning hoolitseda selle eest, et patsiendid on kogu selle ettevõtmise keskmes. solidaarsus, universaalsus ning õiglus on samuti väga olulised põhimõtted ning üheks eesmärgiks on ka parandada äh, turutingimusi e-tervishoiuteenuste arendamiseks. Äh, see arvamus esitatakse Keskkonnakomisjonile ning äh, selles arvamuses on terve rida ettepanekuid ja need ettepanekud on järgmised. me peame hoolitsema selle eest, et äh, tegevuskava looks uusi töökohti ja et naistel oleks võrdne juurdepääs nendele töökohtadele e-õiguse valdkonnas e, e-tervishoiu e-, e-, e-, valdkonnas, samuti tuleb vähendada äh, Äh, kulusid, mis tihtipeale on suureks takistuseks ning tuleks pöörata tähelepanu digitaalsele kirjaoskusele ja tehnilisele koolitustele naiste valla osas ning äh, kõrvaldada need takistused, äh, mis siis takistavad inimeste kutsealast mobiilsust, aitäh! suur aitäh! tahaksin nüüd küsida, kas Euroopa Komisjon soovib sõna võtta? jah, mina äh, tahaksin teid tänada selle ettepaneku eest, mis puudutab e-tervishoiu tegevuskava. me loomulikult äh, arvestame äh, oma pädevustega ja tervishoiuteenused äh, on midagi, mis on põhimõtteliselt liikmesriikide pädevuses. me teeme e-tervishoiu vallas koostööd liikmesriikidega ja me peame arvestama siis selle valdkonna teatud spetsiifikat. Äh, peame arvestama sugudevahelist võrdsust. Äh, siin on terve rida ettepanekuid Äh, mis puudutavad näiteks digitaalset äh, kirjaoskust, äh, see on kindlasti üks probleem, millega tuleb tegeleda ning patsientide osas me sooviksime tõesti, et äh, patsientidel oleks tõesti suurem juurdepääs ähm, oma digitaalsetele äh, haiguslugudele ja selleks tuleb parandada nende digitaalset kirjaoskust. mis puudutab nüüd meditsiiniteenuste osutajaid, siis ka siin on vaja veel väga palju ära teha äh, selleks, et e-tervishoiusüsteemid tõesti kasutusele võetakse ning me tahaksime keskenduda ka siis õdedele, põetajatele ja kõigile neile, kes siis seda süsteemi hakkavad kasutama. Äh, niisiis kogu see süsteem peaks olema siis tõesti inimestele juurdepääsevam, sealhulgas ka naistele ning samuti üritaksime siis Eh, eh, hoolitseda siis eh, selle eest, et e-tervishoiuga oleks seotud mitte üksnes meditsiinitöötajad, vaid ka sotsiaalteenuste osutajad, nõnda edasi. ja kui arvestada nüüd kulusid, siis see on tõesti ka üks probleem, mis on seotud selle süsteemiga. meie eesmärk on hoolitseda selle, et et süsteemid oleksid rohkem koostöövõimelisemad ja Äh, tõesti vähendada neid kulusid niimoodi, et need süsteemid oleksid rohkematele palju juurdepääsemad, sealhulgas ka siis naistele ja nüüd, mis puudutab neid kutsealaseid võimalusi, äh, siis meil on probleem, et meil ei ole siis lihtsalt piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu selles valdkonnas e, e-tervishoiu valdkonnas. ja oleks väga huvitav, kui, äh, oluline, et ka naised kvalifitseeruksid selles valdkonnas, niisiis me eh, komisjonis eh, tegeleme eh, selle valdkonnaga väga tõsiselt. me oleks tõesti väga tore, kui see süsteem käivituks ja ja kui need näiteks digitaalse kirjaoskuse lõhed meeste ja naiste vahel ka kaoksid ja nõnda edasi ja see oleks kõik. Eh, aitäh. proua Ronsuli, kas te soovite eh, veel midagi öelda? aitäh, tahaksin lisada kaks asja. me teame, et Äh, tervishoid on liikmesriikide pädevuses, aga mina usun, et Euroopa peab vähendama halduskoormust ja õigusakte lihtsustama ja hoolitsema samas ka selle eest, et oleks tagatud ohutus ja turvalisus. ma arvan, et e-tervishoid on üks valdkond, mis omab suurimat kasvupotentsiaali ja innovatsioonipotentsiaali äh, võib-olla peaksin lisama pisat Äh, infot äh, rahvatervishoiu kulude kohta äh, kahekümne seitsmes liikmesriigis, see oli kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal seitse koma kaks protsenti SKT-st ja tõenäoliselt tulevikus on see kaheksa koma viis protsenti, sest elanikkond vananeb ja siin on veel ka teisi sotsiaalmajanduslikke ja kultuurilisi põhjusi. mõningate prognooside kohaselt on tervishoiukulud isegi tulevikus kahekordsed ning nende kahe arengu mõju on ennast juba tunda andnud, me tunneme seda juba praegu, sellepärast et äh, ka tervishoiuteenusest, äh, tervishoiutöötajate hulk väheneb, samas nõudlus teenuste järele kasvab. ja seetõttu ma leian, et e-tervishoiuteenuste ellurakendamine on veelgi olulisem. suur aitäh! Äh, sellega oleme selles punktis arutelu lõpetanud, ajakava on järgmine, muudatusettepanekuid saab esitada, nagu proua Ronsuuligi juba ütles, viienda septembrini kella kaheteistkümneni, me hääletame neid komisjonis kolmandal oktoobril ja ENVI komisjon hääletab seitsmeteistkümnendal oktoobril ja nüüd läheme siis kolmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, selleks on Euroopa poolaasta majanduspoliitika koordineerimiseks, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta prioriteetide ellurakendamine ning annaksin sõna proua Kornelissenile, kes on raportöör um,. To... suur tänu, härra esimees. tahaksin äh, lühidalt äh, selle raporti tausta valgustada teile. tegemist on äh, jätkudokumendiga raportile, mida me arutasime käesoleva aasta alguses ja alati on kaks äh, hetke aastas, kus Euroopa Parlament annab oma hinnangu Euroopa poolaastale. tehes seda EKONi ja tööhõivekomisjoni äh, raportite läbi enne kevadist üleskogu, ülemkogu ning äh, sügisel jällegi on majanduskomisjoni, tööhõivekomisjoni ning ka meie komisjoni arvamused äh, vaja aasta lõpus kokku panna, mis äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta Euroopa poolaasta endaga kaasa tõi ning ka iga-aastase majanduskasvu analüüsile pilk heita kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks ma olen püüdnud siin esitada eelnõu oma, meie komisjoni arvamusest. nagu ikka, on tähemärkide arv piiratud, aga sisu on vaja väga palju edasi anda, nii et ma loodan, et äh, me saame palju häid muudatusettepanekuid selleks, et äh, kompenseerida väljajätmisi, mis praegu esinevad peamised äh, probleemid äh, soolise võrdõiguslikkuse äh, positsioonist on endiselt olemas. eriti kui me võrdleme oma arvamust eelmisest aastast, siis midagi eriti muutunud ei ole. endiselt hinnatakse kärpemeetmete ja kasinusmeetmete soolist dimensiooni väga nõrgalt Euroopa poolaasta raames. samuti ei pea äh, oma rahvuslike reformiprogrammidesse kaasama soolist meedet äh, liikmesriigid. mõningad liikmesriigid äh, küll teevad seda, aga enamus mitte. ja mõningad liikmesriigid sooküsimust üldse oma mm, riiklikes programmikavades ei maini. samuti ei ole ka äh, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide hindamiseks äh, soolist dimensiooni, puudub indikaator selle mõõtmiseks ja seetõttu ei saa me seda korralikult ka teha. samuti on muretvalmistav see, et äh, hoolimata sellest, et meil on komisjoni poolt tehtud eelmisel aastal riigipõhiseid häid soovitusi, mis ka soolist võrdõiguslikkust puudutavad, näiteks lapsehooldusteenuste parendamine äh,, ning äh, seda, et turgutada äh, teise leivateenija äh, osalust tööturul peres mm, ning ka töö- ja pereelu ühitamise paremad meetmed, aga enamik nendest soovitustest on taas esitatud kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, mis viitab ka sellele, et liikmesriigid eelmise aasta jooksul neid oma reformikavadesse ei rakendanud ja ma arvan, et komisjoni poolt on igal juhul vaja tugevamat tegutsemist, jõulisemat tegutsemist selles vallas eh, ning eh, ka sidusrühmade kaasamisele oleme me rõhunud kahe tuhande kümnenda aasta alguses alates, aga samas komisjon ega ka liikmesriigid ei ole selles suunas samme võtnud selleks, et eh, sidusrühmi rohkem plaanidesse kaasata. mõningad liikmesriigid on näiteks korraldanud kuulamisi või korraldanud teatud sidusrühmade kaasamise mm, katseid või meetmeid, aga enamik liikmesriike ei ole tegelikult nüüd äh, pannud mingisugust strateegiat paika äh, ja nad äh, seetõttu juhtsuuniste andmine liikmesriikidele, kuidas seda teha, oleks vajalik, aga midagi sellist ei ole Euroopa poolaasta raames siiani tehtud. nimelt ka komisjoni poolt iga-aastase majanduskasvu analüüsi või ka riigipõhiste soovituste vallas. ja seetõttu panen ma ette, et komisjon peaks sellised suunised liikmesriikidele ette nägema järgmiseks aastaks ning korraldama ka iga-aastase kuulamise ise selleks, et rõhutada sidusrühmade olulisust ja kaasamist. ning loomulikult äh, sidusrühmad tuleks kaasata siis soolise võrdõiguslikkuse perspektiivist. Mm, ootan äh, äh, siis kolleegide märkusi ja ka komisjoni märkusi selles osas. jah ja eh, suur tänu, ütleb härra esimees. Eh, nüüd on võimalus sõnasoovijatel sõna saada. Te ütlesite, et ootate kommentaare ja märkusi, aga me oleme oma esimesel koosolekul pärast suvevaheaega ja kahjuks on väga vähe liikmeid kohal. Eh, ma olen kindel, et sügise edenedes äh, ka inimesi rohkem kohale tuleb. aga kui sõna keegi ei soovi, siis ma tahaksin küsida, kas komisjonil on esindaja, kes tahaks äh, käesolevas päevakorrapunktis sõna võtta? Nej, det är er inte heller. Fru Ronsulli, varsågod. Proua Ronsulli. Rõuli Matiera tahaksin äh, proua Matera nimel sõna võtta. ta vabandab, et ta ei saa täna pärastlõunal kohal olla äh,. ning ütleb, et äh, meie komisjon kutsub üles EKONi komisjoni kaasama soolise võrdõiguslikkuse küsimusi kui tullakse välja meetmetega, mille eesmärk on tasakaalustada äh, eelarvet. mõningad liikmesriigid ei ole kaasanud äh, oma riiklikesse reformikavadesse äh, soolise võrdõiguslikkuse meetmeid, oluline on vaadata sotsiaalset kaasatust, teadus- ja arendustegevust ning ka soolised meetmed peavad olema riiklike tööturuplaanide osad eriti tuleks pöörata tähelepanu üksikemadele ja teistele äh, gruppidele. meetmed peaksid kaasama elukestvat õpet, töö ja pereelu ühitamist, eriti just üksikemadele paljud aspektid, mis praeguse ebavõrdsuse aluseks on, Äh, on äh, jäetud märkamata seadusandlikus töös äh, ning kindlasti ei tohiks see nii olla. pensioniküsimustes on ka vaja vastavaid suuniseid ja seetõttu teen mina omalt poolt muudatusettepanekuid selleks, et vähendada või välja juurida diskrimineerimine koguni. Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia üks eesmärke on naiste tööhõivet suurendada seitsmekümne viie protsendini ning ka teiste elanikkonnagruppide hulgas teatud vanuses selleks, et äh, julgustada tööturule tulema madala kvalifikatsiooniga ning teisi töötajaid äh, kindlasti peaksid liikmesriigid pöörama tähelepanu soolisele segregatsioonile, mis täna tööturgudel valitseb. vaja on pöörata tähelepanu soolisele palgalõhele ning on vaja sisse viia meetmeid, mis aitaks kaasa töö ja pereelu ühitamisele, seda eriti naiste puhul rõhutada tuleks, et meetmeid ei ole piisavalt siiani võetud ning see on tõkkeks täna naiste sisenemisele tööturule oluline on ka äh, koolist varajast väljakukkumist või lahkumist vältida ning seetõttu äh, ütleb proua Matera, et ta võtab äh, teatud meetmeid selleks, teeb oma muudatusettepanekus ettepaneku võtta meetmeid selleks, et koolist väljalangemist vähendada. mis puudutab soolist palgalõhet, siis äh, Äh, elutsükli jooksul naised on äh, haavatavamad sotsiaalsetest äh, valupunktidest ja komisjon peaks midagi ette võtma. suur tänu, proua Kornelisele, kas tahaksite midagi ütelda kokkuvõtteks? teen lühidalt, härra esimees. mul on väga hea meel, et proua Matera väga hästi esindas proua Ronsulli ja ma arvan, et ta on tõstatanud mõningad väga olulised küsimused mille me siis ka hea meelega oma arvamuses kaasame. Äh, ootan muudatusettepanekuid ning mul on väga kahju, et Euroopa Komisjon, kes on just osaline, kes selles arvamuses on mitmes kohas mainitud, äh, olen kutsunud neid üles võtma edusa-, tegema edusamme selleks, et parandada Euroopa poolaasta kulgemist. kahju, et neid kohal ei ole, aga ma olen kindel, et tulevikus äh, on mul võimalus nendega ka mõtteid vahetada. aitäh! tack, tack för det. Eh, och, eh... suur tänu. kui ei ole rohkem sõnasoovijaid, siis eh, käime läbi ajakava. muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on neljas september kell viis õhtul. nii et neljas september kell viis ning eh, komisjonis on hääletamine kaheksateistkümnendal septembril ja majanduskomisjon hääletab kolmekümnendal septembril. Äh, nii palju siis päevakorrapunktist kolmteist ja edasi päevakorrapunkt neliteist, ähm, mis puudutab äh, äh, tööliste vaba liikumist ja nende õigusi ning proua Kornelisson on meie raportööriks, olge hea. tõepoolest jälle minu kord sõna võtta Äh, mul oli väga hea meel, et komisjon tuli välja selle uue mm, õigusalase algatusega, sellepärast et äh, töötajate äh, diskrimineerimine Euroopa Liidus kasvab, seda eelkõige kriisi tõttu ning ka populistlikud poliitilised jõud on hoogu andnud sellele Euroopas, ka minu enda koduriigis Hollandis on mitmed parteid, mitte ainult äh, äärmuslikud parteid ja isegi peavooluparteid, äh, seda äh, hoogustanud, et just Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest pärit liikuv tööjõud saab diskrimineeritud. ma arvan, et komisjon on õigel teel, sest nad ütlevad, et töötajatele tuleb tagada äh, äh, samasugused õigused äh, nagu nendele, sellele tööjõule, kes on riigis kohapeal, sellepärast et igasugune nende ebasoodsamasse positsiooni seadmine lõpeb ära, kui neil on samasugused õigused. edasi, töötajate vaba liikumine ning see diskrimineerimine, mis äh, neile osaks langeb, on seotud äh, väga tihti ka nende sektoritega, kus nad tööd leiavad. olen teinud mõningad muudatusettepanekud, et nende olukorda parandada. Äh, üks asi, mis on väga oluline, on see, et töötajate vaba liikumine, eriti just naiste puhul, oleks tõhusam, kui inimesed oleksid teadlikumad oma õigustest, sellepärast et selleks, et teada võidelda oma õiguste eest, pead sa teadma, millised sinu õigused on. naised äh, peaksid äh, eelkõige teadma, millised infoallikad on olemas äh, elamiskoha leidmise kohta, turvalisuse kohta, maksustamise kohta. ning erinevad perekonda ja pereühtsust puutuvad õigused lastehoolduspuhkused eh, ja vanemapuhkus ning muud küsimused. ma arvan, et eh, üks oluline aspekt inimeste õiguste toetamiseks on see, et neil oleks võimalik eh, omavahel organiseeruda või koguneda. see aitaks kindlasti nende huvisid kaitsta kollektiivselt ning see eriti puudutab hooajalisi töötajaid ning Äh, ning äh, muid gruppe, kes on võib-olla vähem organiseeritud ja neil ei ole ametiühinguid, nii nagu teistes sektorites. Äh, siia oleme me lisanud ka veel muudatusettepanekuid nendesse aspektidesse, kus meile tundus, et soolist mõõdet on vaja tugevdada ning ning äh, kindlasti peab äh, töötajate vaba liikumise puhul tagama äh, liikuvale tööjõule samasugused perekondlikud õigused, nagu nende koduriikides on. siin olen ma ka rõhutanud seda, et oluline on tunnustada õiguslikke partnerlusi, see puudutab ka samasooliste abielusid, mida peab tunnustama piiriüleselt. aga see on seotud ka nende inimestega, kes teevad äh, põhimõttelise otsuse elus mitte abielluda, aga äh, luua tsiviilpartnerlus äh, oma koduriigis, ka neid inimesi on vaja tunnustada äh, piiriüleselt, äh, sealhulgas ka nende laste hooldusõigust ja nii edasi. nii et ma loodan, et äh, komisjon saab neid ettepanekuid toetada ning lisada kõik, mida on vaja siia veel lisada juurde. suur tänu! suur tänu. Äh, avaksin nüüd võimaluse küsimusteks ja kommentaarideks. proua Randsuli, palun. jah, tõepoolest äh, olen endiselt siin ja räägin taas kord proua Matera nimel tööturu toetamise üks olulisi sambaid on töötajate vaba liikumine ning see peab põhinema kindlasti naiste ja meeste vahelisel võrdsel kohtlemisel. artikkel nelikümmend viis määrusest äh, üheksasada nelikümmend kaks annab äh, võimaluse inimestele vabalt liikuda Euroopa Liidus, sealhulgas töötada ning neid ei tohiks äh, diskrimineerida mitte ühelgi alusel. ometi aga on äh, mobiilsete töötajate äh, diskrimineerimine tavaline, sealhulgas soo alusel, usulisel alusel või mõnel muul alusel. selles valguses on proua Kornelissoni muudatusettepanekud kindlasti minu poolt toetust väärivad. muudatusettepanek üks on see, millega ma olen nõus Eh, sellepärast et see rõhutab, kui oluline on töötajate vaba liikumine, aga samal ajal, et see põhimõte peab kinni pidama ka võrdsest kohtlemisest eh, Euroopa Liidus. Eh, seda aga ei saa öelda muudatusettepanekud neli ja viis kohta, sellepärast et neli ja viis viitavad siin seksuaalsele orientatsioonile ning tsivi-, erinevatele partnerlusvormidele. ma arvan, et see läheb Äh, astub üle meie komisjoni pädevuspiirides. muudatusettepanekus kuus ei ole ma nõus avaliku sektori töötajate äh, küsimusega ning äh, viimane aspekt, kus liikmesriike kutsutakse üles võrdsete võimaluste ja kohtlemise direktiivi kaks tuhat kuus viiskümmend neli liikmesriikidel täielikult rakendama ma arvan, et ma saaksin äh, muuta siin artiklit viis veelgi radikaalsemalt, ma arvan, et äh, proua Kornelissoni muudatusettepanek jääb siin tagasihoidlikuks. me peame kindlasti soolist äh, diskrimineerimist vältima ning me peame tagama, et erinevad organisatsioonid oleksid loodud ja töös selle eesmärgi saavutamiseks ma olen muudatusettepanekute üheksateist ja kakskümmend poolt, ma arvan, et see ei ole meie pädevusalas ning ei täida ka meie komisjoni mm, eesmärke. muudatusettepanek kakskümmend kaheksa on liiga laialivalguv, ei ole päris selgelt aru saada, milliseid huvisid siin esindatakse, suur tänu! suur tänu ja annan nüüd sõna äh, proua Paurile You know, of, of suur tänu, nagu te teate, siis ma olen selle äh, arvamuse raportööriks äh, tööhõivekomisjonis, pidades äh, silmas seda, et äh, vastavalt tänasele olukorraga kõikidest põhivabadust, vabadustest äh, liikumisvabadust kasutatakse Euroopa Liidus kõige vähem ning äh, võrreldes äh, siin soolisi vahekordi, näeme me, et naised kasutavad äh, töötajate vaba liikumise võimalusi Euroopa Liidus märksa vähem kui mehed. käesolevas äh, arvamuses püüame me keskenduda sellele, et me selgitame, et tegemist ei ole äh, rändeküsimusega või äh, migrantidest tööjõuga, vaid töötajate vaba liikumisega. kollektiivsete õiguste tagamisel oleme me äh, püüdnud järgida äh, viimast soovitust, mis selles vallas Euroopa Liidus on ja me viitame sellele, et et äh, liikmesriike peaks julgustama andma võimalust äh, sellistele organisatsioonidele, kes esindaksid äh, töötajaid, nende õigusi tagada. nii palju kui praktikast lähtub, siis kohtu kaudu oma õiguse nõudmine on sellistele gruppidele väga keerukas ja seetõttu on vajalik äh, äh, viidata, millised need organisatsioonid peaksid olema, kes saaksid abistada. oluline on ka see, et oleks mingisugune kontaktpunkt äh, ja vastavate punktide võrgustik, mille poole pöörduda ning käesolev äh, arvamus keskendub ka tõlkimise küsimustele. kes peaks kirjaliku tõlke kulud tagama? nii et hoolimata sellest, et on väga palju erinevaid äh, töövahendusportaale või veebilehtesid, äh, mis tegelevad töötajate vaba liikumise küsimustega, komisjoni eelnõus on siin ka viidatud sellele, et et äh, Solvit äh, keskendub äh, enamasti nendele küsimustele. nii et me peaks siin keskenduma sellele, et väga paljusõnaliselt kirjeldada, millega liikmesriigid peavad tegelema, vaid pigem keskenduda sellele, et kes peaks olema nende probleemide eest vastutav kontaktpunkt liikmesriikides. ma tahaksin öelda, et naiste jaoks on nende vabaduste kasutamine tunduvalt piiratum, sellepärast et äh, nad on keerukamas olukorras, kuna äh, töö ja pereelu ühitamine on äh, raske. nii et mina omalt poolt luban, et ma teen kõik selleks, et nendele probleemidele viidata. loomulikult igas artiklis soolist dimensiooni ei ole võimalik rõhutada ning loomulikult äh, ka selle äh, õigusakti kohandamise ala ei ole võimalik äh, laiendada, sellepärast et me teame, et diskrimineerimisvastaseid, vastast õigusandlust on siin kattuvat muudki. no oluline on see, et me tagaksime teiste liikmesriikide kodanike mittediskrimineerimise põhimõtted igal pool. samuti on oluline kohtulahenditele keskenduda, meil on vaja kohaldusala siin äh, vähendada, sellepärast et artikkel nelikümmend viis lõpeb äh, sellise sõnastusega, et äh, nende vabaduste tagamine on piiratud eraettevõtjatele sellepärast, et äh, avalikele teenustele ei ole see kohane, aga kohtulahendid näitavad hoopis midagi muud. lahendite seisukoht on, see, et ähm, ainult need töökohad peaksid olema liikmesriikide kodanikele äh, eraldi piiratud, mis on seotud avaliku võimu esindamisega. Äh, nii et äh, seda uut teadmist oleks vaja ka kaasata käesolevasse arvamusse kahjuks on siin tehtud äh, mõningad äh, ettepanekud, mis ulatuvad äh, nende määruste pädevusalast väljapoole. ning ka need muudatusettepanekud, mis praegu puudutavad muid diskrimineerimisvastaseid direktiive, mitte ainult neid, mis tegelevad siis äh, Äh, konkreetselt äh, kodakondsusega. nii et kokkuvõttes äh, on mul väga hea meel selle pühendumuse eest ja selle teemapüstituse eest. ma püüan anda endast kõik, et ka soolise suudimensioonile keskenduda ning arvestada ka ettepanekuid, mis on siis nende direktiivide pädevuses, aitäh! Thank you very much uh,. I will now give the opportunity for a representative. suur tänu, annaksin nüüd sõna äh, härra äh, Piersele, kes on komisjoni esindaja, olge hea. Thank you, Mr Chairman uh.... suur tänu. ma räägin väga lühidalt. tervitame seda raportit ning meil on siin ainult kaks küsimust esile tõsta. nagu te teate, komisjon ei kavatse laiendada määruse üheksa kaks rakendusala. ja selles osas tahaks rõhutada, et ettepaneku kolme puudutab ettepanek, ähm, mis puudutab siis määrust kaks tuhat neli viiskümmend kaheksa Ehm, eh, siin on öeldud, et, et eh, määrus kaks tuhat neli kolmkümmend kaheksa ei eh, kata piirialade töötajaid ja nende perekondi. mina siiski väidan, et nad on määrusega neli üheksa kaks kaetud, me soovisime seda esile tõsta. ja samas äh, suunas muudatusettepanekud äh, kaksteist kuni kuusteist, mis puudutab äh, teatud täpsustusi selle direktiivi rakendusala kohta. kõik neist või peaaegu kõik on juba kaetud määruse neli üheksa kahe poolt. see puudutab sotsiaalseid eeliseid eh, ning kohtupoolne tõlgendus on sellele väga lai, nii et mõned neist muudatusettepanekutest eh, võivad olla sotsiaalsete eeliste eh, mõistega kaetud. seda peaks täpsustama nende muudatusettepanekute puhul Äh, nii et äh, selle, nende ettepanekutega me võime neid äh, sotsiaalseid eeliseid piirata. see puudutab ka töö, töölevõtu tingimusi, see on samuti väga lai mõiste. sinna peaks samuti täpsustusi lisama. nüüd, mis puudutab sotsiaalse kaitse küsimusi, tervisekaitset tervishoidu. see on juba kaetud ning ei ole eh, mõtet seda spetsiifiliselt eh, mainida. see oleks kõik, mis me soovisime öelda. Thank you very much uh,, eh, Mrs Cornelissen. ja palun, proua Cornelissen, palun teie poolt viimane kokkuvõte. suur tänu ma kuulasin suure huviga, mida kolm kõnelejat ütlesid ning äh, need riskid, mida mainis äh, Euroopa Komisjon, neid tasub kindlasti kuulda võtta. Äh, kindlasti ma ei tahaks kuidagi piirata piirialade töötaja õigusi või nende sotsiaalseid eeliseid kahtlemata oleks tore, kui me komisjoniga saaksime sel teemal eraldi rääkida. proua Matera, mul on hea meel, et te toetate, mõningaid muudatusettepanekuid toetate. see tegelikult mind väga ei üllata. ma hea meelega räägin temaga sel teemal edasi ja proua Barrow tegi, Bauer tegi huvitava mõtteavalduse, kui ta ütles, et äh, me peame täpsemalt ütlema, kes on mille eest vastutav. seda olukorda, äh, praegust olukorda saab kindlasti parandada, mis puudutab äh, rakendusala, siis ma arvan, et et ma arvan, et äh, peame vaatama, kui kaugele me saame selle küsimusega minna või kui kaua me tahame minna, kui palju see õiguslikult võimalik on. nii et äh, ma arvan, et selle direktiiviga on olukorda, äh, on võimalik parandada ja see puudutab eriti just ka naissoost töötajaid suur tänu ja töö, teen hea meelega tööd edasi selles küsimuses. suur tänu teile. ning sellega me lõpetame selle küsimuse. viimane tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on viies september kell kaksteist null null. kordan, viies september kell kaksteist null null. hääletame siin kolmandal oktoobril ja tööhõivekomisjon hääletab viieteistkümnendal novembril. viimane päevakorrapunkt, järgmine koosolek, kaheksateistkümnendal septembril kella üheksast poole üheni ja kolmest poole seitsmeni. sellega tänan teid kõiki ja meeldivat õhtut kõigile!